Äh, proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, ma olen väga uhke selle üle, et äh, tutvustan teile täna uut abiskeemi, mis on ette nähtud selleks, et jagada koolides puuköögi ja köögivilja, banaane ja piima. Äh, see tulemus on intensiivse koostöö tulemus, mis meil oli fraktsioonide vahel. ma tänan proua Ribeirot, proua Müllerit, härra Nikolsoni, härra Ropet, härra Zöllerit, proua McCartit. ma soovin tänada ka Euroopa Komisjoni meeskonda, kes tegi suurepärase ettepaneku, seda juhtis härra Joost Korte ning soovin tänada ka Luksemburgi eesistujat, keda esindas härra Frank Schmidt, kellega me tegime väga tihedat koostööd üldiselt uus programm tugineb kolmele sambale, esimene on laste äh, tervis ning tervislike toitumisharjumuste õpetamine alates varasest east koolis ning äh, koolid me tegelesime äh, värsket, et äh, puu- ja köögivilja, banaanide ja piimade jaotamine oleks kohustuslik osalevates äh, koolides, liikmesriigid osalevad selles programmis, aga ma tuletan teile meelde, et see on vabatahtlik osalus, on võimalus java-, laiendada ka toodete nimekirja, aga seal on ranged tingimused, nagu näiteks lisaained, magusainete lisamine on keelatud Äh, ma tuletan meelde ühte uue programmi peamistest eesmärkidest, nimelt äh, võidelda lapseealist, äh, laste rasvumise vastu ning lapsi harida ning meetmete eesmärgi, eks on lähendada lapsi põllumajandusele ning me ei tohi ära unustada ka seda, et koolid mängivad väga olulist rolli, kui tegemist on äh, laste ettevalmistamisega äh, tulevaseks eluks ning neile tervislike toitumisharjumuste õpetamisega. Äh, siin programmides eelistatakse ka kohalikke tooteid ja kohalikke tootjaid ning pööratakse tähelepanu sellele, et tooted oleksid hooajalised läbirääkimistes soovis eh, nõukogu kasutada eh, artiklit nelikümmend kolm eh, lõiget kolm, aga nüüd on meil õiguslikuks aluseks neli, artikkel nelikümmend kaks lõige kaks ning e ning äh, ette on nähtud ka kahekümne miljoni äh, võrra äh, piimaprogrammi eelarve suurendamine, et piimaprogrammi eelarve on siis sada miljonit eurot, et kõigil liikmesriikidel oleks võimalik selles osaleda, isegi kui neil varasemat kogemust ei ole, nagu näiteks Horvaatia. ning teise programmi osas parlament ja nõukogu leppisid kokku kahekümne protsendise paindlikkuse mõned soovisid viiskümmend või isegi sada protsenti, aga ähm, see oleks tähendanud seda, et äh, üks, et see paindlikkus oleks tulnud teise programmi arvelt, nii et meil on ka Euroopa Komisjoni äh, aruanne paindlikkuse kohta ja äh, kriteeriumid äh, kogu programmi kohta, et äh, lähtutakse laste arvust, kuue kuni kümneaastaste laste arvust ning ka riigi ja piirkonna arengu tasemest ning ajaloolistest kogemustest piimaprogrammiga äh, ja me ei ole unustanud ka neid riike, kellel ei ole ajaloolisi kogemusi või siis on neid vähem ning oluline on ka nende programmide nähtavus ning bürokraatliku koormuse vähendamine. eesmärgiks on endiselt see, et me võimaldaks võimalikult paljudel koolidel osaleda selles programmis ning ma palun kõiki kolleege, et nad toetaksid seda raportit, mille eesmärgiks on parandada laste tervist, õpetada neile paremaid toitumisharjumusi ning toetada põllumehi, kes eriti puu- ja köögiviljasektoris on suurtes raskustes. aitäh teile! Merci, aitäh, härra Tarabella ja nüüd palun sõna võtta volinik Hoganil, et ta saaks vastata komisjoni nimel. aitäh, lugupeetud asepresident, ma tahaksin tunnustada kõiki ja eriti härra Tarabellat ja variraportööre nende väga suurte jõupingutuste eest, mis olid suunatud selle töö edukale lõpuleviimisele ning ma olen kindel, et kõik härra Tarabella ja variraportöörid on nõus, et et väga keerulisi teemasid oli siin mängus, nagu näiteks, äh, näiteks õiguslik alus ja äh, paindlikkus ja vahendite ülekandmine ühest programmist teise, aga tänu parlamendi, äh, muuhulgas parlamendi jõupingutustele on meil nüüd töö lõpule viidud äh, ning ähm, seda võimaldas ka paindlikkus meie poolt. mina omalt poolt soovisin ka, et see programm jätkuks ja ma tänan parlamenti selle suurepärase töö eest, et äh, aidati mul tagada selle programmi jätkusuutlikkus parlament tagas selle, et äh, piisavalt tähelepanu pööratakse sellele, et äh, jagataks värskeid tooteid ja et lapsed õpiksid Eh, tundma tõelisi värskeid tootmeid ilma, tooteid ilma maitse tugevdajateta. kakssada viiskümmend miljonit eurot aastas on ette nähtud eh, lastele eh, kuueaastase peri, perioodi jooksul tähendab see ühte koma viit miljardit eurot ja see projekt ähm, toim-, viiakse läbi ka väga raskel ajal põllumajandustootjate jaoks ja eriti piimandussektoris on olukord väga raske ja väga oluline on ka see aspekt, et õpetatakse lastele tervislikke toitumisharjumusi, nii et ootan esimest, esimese lugemise tulemust. aitäh ja nüüd avan äh, võimaluse kõnelejatel sõna võtta ja esimesena saab sõna härra Tess pooleteiseks minutiks. proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, suur tänu kõigile, kes äh, andsid oma panuse, et para-, parendatud koolipiima ja koolipuuvilja programmi on võimalik pakkuda. aitäh raportöörile, aitäh variraportööridele. viies viie tri-, triloogi äh, abil jõudsime sellise tulemuseni, mis kõigile osalejatele peaks sobima. tegemist on sellega, et liikmesriikide programmid peavad nüüd äh, kiiresti äh, toimima hakkama, väga oluline on see, et äh, seni eraldi olnud programmid ühendatakse, nüüd on võimalik üks osa vahenditest äh, üle kanda teise programmi äh, jaoks, äh, see on minu meelest väga hea, rõõmustav on see, et parlament suutis läbi suruda selle, et just äh, koolipiimaprogramm sai täiendavat äh, kümme miljonit eurot äh, ehk kokkuvõttes sada miljonit eurot ja puuviljaprogrammi jaoks on ette nähtud sada viiskümmend miljonit ning Mark Tarabella just rääkis, et kõigis liikmesriikides jäävad senised vahendid äh, samas mahus olemas ning äh, arvesse võetakse ka erilist olukorda äh, Horvaatias äh, ja äärepoolseimates piirkondades. minu meelest on väga oluline, et lapsed koolides puutuksid kokku suurepäraste toodetega ja ette on nähtud see, et, et mõningaid vahendeid kasutatakse ka äh, pedagoogilise töö jaoks, ka see on minu meelest hädavajalik selleks, et meie lapsed õpiksid, äh, et piim ei tule lilladelt lehmadelt, vaid äh, mustadelt või pruunidelt lehmadelt ja minu fraktsioon kindlasti hääletab suurte häälte, suure häälteenamusega selle programmi poolt. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra De Castro aitäh, proua juhataja, ma tahaks äh, tänada teid, härra volinik äh, ja teid, lugupeetud kolleegid, et äh, see piima ja koolipuuvilja programm, mis on suunatud noortele, jätkub, tegemist on sellega, et kaitstakse traditsioonilisi tooteid, et õpetatakse lapsi tervislikumalt toituma. ma tänan Mark Tarabellat ja tema meeskonda äh, suurepäraste läbirääkimiste ja läbirääkimiste tulemuse eest. ma, oluline on see, et parlament kaasseadusandjana sai äh, oma rolli mängida, ma tahaks tänada ka äh, komisjoni, et parlamendi positsioonile jäädi kindlaks ning Äh, hoolimata sellest, et nõukogus sooviti mõningaid algse ettepaneku punkte küsimärgi alla seada, õnnestus meil jõuda kokkuleppele ja nüüd on võimalik äh, saavutada see, et vahendid oleksid liikmesriikide vahel õiglasemalt ja jagatud. see on äh, väga hea, kui nüüd Euroopa Liit toetab uue põlvkonna paremate harjumuste tekkimist härra Nikolson, aitäh, kõigepealt tahaksin tänada raportööri, suurepärane töö äh, härra Tarabella on olnud suurepärane raportöör ja me oleme väga rahul tulemuse ja ettepanekuga, see on see, see võimaldab meil välja saata tugev, äh, tugeva sõnumi mitte ainult piimandussektorile, vaid ka puuvilja- ja köögiviljasektorile ning parlament andis suure panuse sellesse töösse ja me näitasime, et kui me koostööd teeme, siis me saame palju rohkemat saavutada, kui algselt võimalik tundus. mul on ma tean, et enamus ECR-i fraktsioonist hääletab selle poolt, E, see on kindlasti hea ettepanek, mul on hea meel, et äh, selle skeemi eelarve on suurenenud, et, äh, et õnnestus see raha leida, aga ma pean ütlema, et mul on hea meel, et meil täna see arutelu on, aga minu meelest on väga kahju, et meil mm, sealiha arutelu äh, kohe mm, ei järgne et meil on siin praegu kõik kohal, meil on siin ka volinik kohal, äh, aga mm, raportöör on tõesti väga head tööd teinud seoses selle teemaga. härra Nicholson, meil on üks kolleeg, kes sooviks teile küsimuse esitada. kas te olete nõus vastama härra Frunzulika küsimusele? aitäh, lugupeetud saadik, et olete nõus vastama mu küsimusele härra Frunzulika saab sõna. Uh, uh, lugupeetud kolleeg, tahaksin teilt midagi küsida. jah, tõepoolest, see on väga oluline haridusprogramm lastele, ma olen täiesti nõus sellega, aga selle raporti pealkiri ja see, et me rõhutame siin banaane, me, me äh, räägime puu- ja köögiviljast, banaanidest ja piimast, kas te ei arva, et me peaksime mingisugust äh, Euroopa toodet, nagu näiteks õunu siin rõhutama? näiteks äh, puu- ja köögivilja ja õunte ja piima jaotamist, sest võiks juttu olla, et äh, banaanid ju, ju ei kuulu Euroopas toodetavate toodete hulka. kas te ei arva seda? härra Nikolson, palun. kas ma ma kõigepealt tänaks kolleegi suurepärase töö küsimuse eest. ma ei tea, mul äh, sobiks, kui siin kõigi ähm, puu- ja köögiviljade nimed äh, ära toodaks, äh, õunad, maasikad ja nii edasi, mul ei ole mingeid probleeme. no Põhja-Iirimaalt, kus mina pärit olen, meid tuntakse õunte tootjatena, nii et mm, mulle küll väga meeldiks, kui siin õunad mainitud oleks äh,. nüüd saab sõna proua Müller. aitäh, äh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, ka mina sooviks äh, südamest tänada härra Tarabellat suurepäraste võitluste eest, mida ta võitles triloogide käigus. ta tõesti nõudis, et parlamendi eh, pädevustest peetaks kinni ning ma tahaks tänada teda eh, ka eh, raportööride nimel meil tõesti õnnestus koolipiima ja koolipuuvilja programmi osas häid otsuseid teha ning ma loodan, et täiskogul toetatakse seda ka hääletusel suure häälte enamusega, meil õnnestus bürokraatiat vähendada, meil õnnestus äh, programmile eraldatavaid vahendeid suurendada, ka seda ei olnud alguses oodata ning selle programmiga jõuame me nüüd kolmekümne kuue kuni kümneaastase lapseni, kes äh, igal nädalal saavad tasuta piima ja puuvilja. kaks asja olid minu jaoks väga olulised. esiteks, et äh, me lisasime siia ettepanekusse töödeldud äh, toodete nimed, nimekirja. E, ja see asjaolu, et äh, ka eksperdid saavad äh, lapsi koolitada koolides äh, tervisliku toitumisega seoses. Ähm, meie lapsed tegelikult ei ole enam pädevad igapäevaelu elama, nad ei tea, mida teha põhitoiduainetega, e, kuidas põhitoiduainetest suurepärast toitu valmistada. see kõik on väga oluliseks aluseks ja väga oluline element Äh, mis meil on paika pandud äh, nende programmide ühendamisega ning mul on väga hea meel, et need äh, kaasnevad hariduslikud meetmed on ette nähtud meie laste hüvanguks. meie oleme, me hääletame kindlasti suure rõõmuga selle triloogi tulemuse poolt. aitäh, proua Müller. proua Grapini sooviks teile esitada sinise kaardi küsimuse. Thank you aitäh, proua juhataja, ka mina olen nõus, et äh, laste tervis on meie jaoks prioriteediks, palju õnne härra Tarabellale, aga mul on ka üks küsimus, see on seotud äh, äh, vahenditega ja kuue kuni kümneaastaste lastele piima ja puuvilja jagamisega. miks äh, kuue kuni kümneaastased lapsed, miks mitte kuue kuni neljateistaastased lapsed, ma arvan, et see vahemik võiks olla laiem. aitäh, proua kolleeg, aitäh küsimuse eest. loomulikult me kõik oleks selle poolt, et lapsed saaksid kauem neid tooteid, aga siin on tegemist sellega, et esi-, lapsed, kes käivad esimesest kuni neljanda klassini algkoolis, saaksid neid tooteid ja kõik on lõpuks rahas kinni, meil on poolteist miljardit kuueks aastaks ette nähtud, ma arvan, et selle aja jooksul saab üht-teist teha ja liikmesriigid soovi korral saavad ise kaasrahastada seda projekti. aitäh ja nüüd saab proua Senra Rodriguez üheks minutiks sõna aitäh. tahaksin härra Tarabellat tänada selle töö eest. meie meelest on väga hea meel, et Euroopa Liit hoolitseb selle eest, et puu- ja köögivilju lastele jagatakse ja et lapsed saavad kasu sellest projektist ja et lapsed saavad ka teada, kust need puu- ja köögiviljad tulevad ja ja väga hea on ka, et innustatakse ostma kohalikke tooteid ja väga oluline on ka lapsi õpetada, et kust need tooted pärit on ja kuidas on võimalik äh, kaitsta äh, põllumajandustootmist. nii et äh, prioriteetseks tuleb pidada kohalikke tooteid, me peame ka ennustama seda, et käidaks külastamas, lapsed käiksid külastamas kohalikke põllumehi, nii et seetõttu ma väga toetan seda raportit. aitäh ja nüüd saab sõna härra Ruppe. aitäh, härra volinik, lugupeetud kolleegid, kõigepealt tahaks tunnustada härra Tarabellat, kes on tõesti teinud ära väga hea töö ja ma olin Roheliste variraportöör ja isegi kui alguses eh, minu arvamus ja raportööri arvamus ei langenud kokku, õnnestus meil lõpuks väga hea dokument koostada. miks see dokument on hea ja miks see väärib Euroopa Parlamendi toetust? siin on ära tohtud e, toodud eesmärgid, kuidas edendada äh, häid toitumisharjumusi äh,, kuidas äh, seda programmi paremini hallata, meil õnnestus äh, nende toodete nimekirja laiendada, mida jagatakse, meil õnnestus äh, ähm, ka täiendada programmi kaasnevate meetmete äh, võrra, kohati siin aga mindi ka võib-olla liiga kaugele, ma ei tea, kuidas on, oleks võimalik äh, süüa oliiviõli või kuidas äh, šokolaadipiima joomine saaks kvalifitseeruda tervislikuks äh, toitumisharjumuseks, aga see jääb liikmesriikide pädevusse. ma arvan, et hea on see, et esimest korda õnnestus meil luua selline Euroopa Liidu äh, õigusakt, kus on ära äh, toodud, et maitsetugeva ei tohi kasutada nagu naatriumglutamaati või et Euroopa Liidu vahendeid ei tohiks rahastada äh, selliste toodete puhul, kui, mis selliseid äh, kahjulikke lisandeid sisaldavad. see mm, tundub olevat väga mõistlik, aga varem sellist keeldu ei olnud ning meil õnnestus parandada ka selle abikava äh, haldamist. uues dokumendis on selgemad kriteeriumid vahendite jagamise jaoks. see tähendab seda, et liikmesriikidel on võimalik seda raha paindlikumalt kasutada. me oleme ette näinud ka sellised äh, sätted, mis äh, ähm, näevad ette võimalikult lühikesed transporditeed ning paremini kasut-, kaasatakse ka kohalike ja piirkondlike ähm, äh, võime selle dokument, selle skeemi väljatöötamisse, sest et äh, kohalikul tasemel tuntakse tootjaid palju paremini kui riiklikul tasandil. aitäh ja nüüd saab sõna härra Tsullo. aitäh, ma tahaks tänada härra Tarabellat suurepärase töö eest, eelkõige selle eest, kuidas ta läbirääkimisi juhtis triloogil, sest läbirääkimiste tulemusena õnnestus lõpuks saavutada hea tulemus, eelkõige selles osas, mis puudutab eelarvet, et äh, vahendeid on nüüd äh, rohkem, oluline on ka selle programmi eesmärk, eesmärk on äh, saavutada ju seda, et lapsi innustatakse ja õpetatakse, et nad tarbiks äh, värskeid tooteid, et nad äh, tarbiks vähem soola ja suhkrut, sest äh, sellega on võimalik võidelda ka rasvumise vastu, seda tööd tuleb alustada koolides ja lastele tuleb selgeks teha, et oluline on tervislik ja jätkusuutlik toitumine. me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriikides võimalikult hästi seda projekti ellu viidaks ja et läbi viidaks ka vajalikke kontrolle. härra Zullo, härra Ulai soovib teile esitada küsimuse, kas te olete nõus vastama? Ah, Uhai või Uheili mm. -hmm. aitäh, me kuulasime väga tähelepanelikult härra Tarabellat ja teisi saadikuid, kes ütlesid, et see on et see on väga oluline eh, ja et see on hea meie äh, laste tervise jaoks, põllumajandustootjate jaoks Euroopa Liidus. minu küsimus teile on, et kas te olete nõus meiega, et meie kohustuseks on tagada see, et seda programmi äh, tutvustataks Euroopa Liidu ühise programmina, mis on kasulik kogu Euroopa Liidule, sest väga kummaline on see, et seal on, et need skeptilised jõud, kes alati rõhutavad Euroopa Liidu negatiivseid aspekte, kunagi millestki positiivsest ei räägi. härra Zullo. Eh, ma ei tea, kas ma sain küsimusest õigesti aru, aga ma arvan, et on väga oluline teha tööd hariduse vallas selleks, et tänased noored, kes on ju homsed täiskasvanud, Ähm, väga hästi teaksid, äh, mida nad teevad, äh, kuidas õigesti käituda. ja siin võib-olla on erinevusi, aga mitte väga, väga suuri. aitäh ja nüüd saab sõna härra Ferron. lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlamendis tehtud töö on tihti parem kui see, millega Euroopa Komisjon välja on tulnud. selle raporti kohta ütleksin lihtsalt, et äh, piima ja äh, banaanide, puu- ja köögivilja jaotamine äh, koolides on äh, hea, hea, et see töö jätkub, see on väga hea, aga ma konstateerin, et endiselt on suuri probleeme. see tekst võimaldab liikmesriikidel neid programme ellu viia nii, nagu nemad soovivad ning e-, e-, e-, eelistada kohalikke tooteid. me kutsume üles toetama seda raportit, ja seda programmi ja hoolitsema selle eest, et oleks võimalikult lühikesed transporditeed, et kasutatakse Euroopa äh, põllumajandustooteid, aitäh. aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks äh, saab sõna proua Herans Garcia. aitäh. Äh, aitäh, ma arvan, et see on väga hea projekt, see on äh, hea Euroopa Liidu jaoks, äh, liikmesriikide jaoks, äh, põllumajanduse jaoks, aga väga hea noorimatele eurooplastele, kes saavad võimaluse parandada oma toitumisharjumusi. me teame, et paljud noored saavad kasu sellest projektist ja täiendavatest vahenditest äh, mis sellele projektile antakse, see annab äh, panuse ka sellesse, et võimalik on pakkuda rohkemaid tooteid. me teame, et on võimalik vahendeid üle kanda äh, piimaprogrammist äh, puu- ja köögivilja programmile, see võimaldab liikmesriikidel vahendeid paremini kasutada, võtta arvesse kohalikke olusid ja me arvame, et hea on ka see, et töödeldud puuvilja on võimalik samuti kasutada, sest noored noori on võimalik äh, nii paremini äh, lähemale tuua nendele toodetele, ükskõik, kas tegemist on värskete või töödeldud äh, toodetega, tulevikus võib näiteks ka kaasata mett või oliiviõli või oliive, see aga puudutab tulevikku, väga oluline on, et me selle programmi vastu võtame aitäh, mulle tundub, et siin keegi soovis esitada sinise kaardi küsimuse, härra Jaar, palun. aitäh, proua juhataja, mul on küsimus, mis puudutab bürokraatia vähendamist. see ähm, sõnum mulle meeldib, aga ma ei usu sellesse, proua Hernants, mida te arvate? kas me peaksime äh, komisjonilt nõudma, et äh, koostataks ka selline äh, rakendamise ja kontrolli aruanne, et liikmesriigid peaksid tõesti seda bürokraatiat vähendama. Äh, mul on siin kahtlusi, mida teie arvate sellest? jah, lugupeetud kolleeg, lugupeetud härra Jaar, ma arvan, et on väga oluline, et liikmesriigid teeksid midagi selleks, et seda programmi ellu rakendada see peaks olema kohustuslik, liikmesriigid peaksid tegema rohkemat, äh, hoolitsemaks selle eest, et noored ja lapsed ähm, tervislikult toituksid. see on ähm, alati väga suur probleem, kogu see bürokraatia. me, meil oleks vaja siin kuldset keskteed, et avalikke vahendeid korralikult äh, rakendataks, aga bürokraatiat oleks vähe. aitäh ja proua Nahl, ma tahaksin mm, nõus olla eelkõnelejatega, kolm väga olulist äh, asja on saavutatud, on, oli võimalik äh, edukaid programme ühendada, vahendeid äh, suurendada ning kasutada sellist õiguslikku alust, mis meeldis parlamendile. tahaks öelda, et oluline on see nende programmide eesmärk Äh, eesmärk on see, et äh, koolis õpitaks ka meeli kasutades. koolis tavaliselt õpitakse ju äh, peaga, aga tuleb õppida ka suuga, et kuidas asjad tegelikult maitsevad, kui nad on tõesti küpsed ja head. see meeleline õppimine on siin keskmes. selge on see, et sellega äh, Äh, kujundatakse ka laste maitset ja see on järjest olulisem, kui tegemist on kiirtoidumaailmaga, sest lapsed äh, tunnevad ainult äh, suhkrut ja soola, aga kõiki neid vahepealseid maitseid nad ei tunne ja väga oluline on loomulikult ka käitumise muutmine. Need lapsed, kes saavad koolides, koolides puu- ja köögivilja, need on tulevased tarbijad, nemad peaksid kõigepealt saama kvaliteetseid tooteid ja neid neid hiljem ka ise osta. suur tänu ja nüüd üheks äh, minutiks härra Kuzmjuk. proua president, härra volinik, mina tahaksin öelda ka üht-teist koolipiima ja kooli köögivilja programmi kohta. ma olen arvamusel, et on vajalik mõjutada toitumisharjumusi viimased programmid äh, viidi läbi mitmete aastate eest äh, juba ja nüüd me peame tõesti jõudma oma programmidega miljonite õpilasteni. president katkestab kõneleja, palun tal rääkida aeglasemalt. kõneleja jätkab. õiguslik äh, raamistik, äh, mis põhineb ühtsetel alustel, on oluline on tähtis, et võimalikult paljud õpilased saaksid kasu sellest programmist. me peame kaasama rohkem lapsi ja noori, nemad on ju tulevikus piima ja piimatoodete tarbijad, samuti puuviljade ja köögiviljade tarbijad. me saime nüüd kakskümmend miljonit eurot juurde köögiviljaprogrammile, vabandust, piimaprogrammile ja köögiviljaprogrammile kümme miljonit. härra Agnew, üks minut, palun. president, mulle tundub, et siin on nüüd äh, tegemist teatud äh, pädevuse nihkega. tervishoid peaks ju olema liikmesriikide pädevuses, võib-olla ma mõjun küüniliselt, aga mulle küll tundub, et Euroopa Liit üritab igale poole meie eluvaldkondadesse ennast äh, sisse suruda. ja tundub, et koolid, kes selles programmis osalevad, peavad ka ülespaneva plakatid, kus äh, on siis äh, sinine taust, kollased äh, tähekesed, sellised tänuposterid peaksid siis igal pool üleval olema ja seda kõike ka siis näiteks sel ajal, kui meil Ühendkuningriigis on käimas referendum. nimetage seda küüniliseks, kui te tahate, aga nii see on. no ja mis puudutab siis piima äh, siis äh, meile räägime siin äh, Ühendkuningriigis rohkem Iiri piimast, mitte Briti piimast ja mul ei ole hea meel ka selle üle, et me ei räägi õuntest, vaid banaanidest. härra Agnew äh,, härra Jankovitš proovib, soovib teile küsimust esitada, kas te olete nõus? tänan, äh, et te võtate vastu minu sinise kaardi küsimuse. Te ütlesite, et tervishoid on liikmesriikide pädevuses olev teema aga minul tekib küsimus, et kuidas te saate seda öelda, kui te teate, millised epideemiad meil maailmas on. meil on ju Maailma Tervishoiuorganisatsioon, WHO, ärge süüdistage siin Euroopa Liitu, me teame, kuivõrd oluline on tervishoid, kui meil on maailmas sellised epideemiad ja pandeemiad vohamas, kas te pole mitte nõus? ma olen arvamusel, et tervishoid on tõesti liikmesriikide pädevuses ja ma olen kategooriliselt selle vastu, et see läheks liidu pädevusse, ma ei taha seda näha. järgmisena proua Petir, üks minut, palun. tänan, härra president, härra volinik. õnnesoovid raportöörile eduka läbirääkimiste lõpuleviimise puhul selles valdkonnas, mis on väga oluline kogu Euroopa Liidus ja väga oluline ka Horvaatia lastele. lõpuks omet takistustest, äh, mis äh, ei võimaldanud äh, Horvaatial osaleda koolipiima programmis. ma olen maininud seda probleemi põllumajanduskomisjoni koosolekul mitmeid kordi, mul on hea meel tõdeda, et minu argumente on võetud kuulda. on tähtis, et ähm, meil jõuaks kvaliteetsed ähm, tooted äh, kooli, et tootjatel oleks rohkem turustamiskanaleid ning et võetakse rohkem arvesse kohaliku tasandi äh, toodetega, näiteks äh, mesi, oliivid, oliivõli tooted. on tähtis, et ähm, see õpetab lastele milline on kohalik või piirkondlik äh, toode ja samuti võib see olla laste ainus kokkupuude nende toodetega. härra Tsaani soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus ja palun, härra Tsaani. tänan selle võimaluse eest. mul on küsimus äh, eelkõnelenud kolleegile, aga natukene ka teistele, kes on tegelenud selle programmiga. ka mina olen loomulikult arvamusel, et liikmesriigiti on ähm, kohaliku ja piirkondliku tähtsusega tooteid, aga kui nüüd vaadata selle programmi mahtu, siis äh, neli eurot lapse kohta aastas on meil see maht ja see on ähm, tõesti summa, millega me peame arvestama. kolleeg, kui see raha on äh, kulutatud lastele tervishoiule, siis on loomulikult äh, teretulnud, äh, seda raha võiks loomulikult olla enamgi. sellega ma olen nõus toon siin Horvaatia näite. seitseteist tuhat last Horvaatias kannatavad nälga, nad ei äh, saa endale koolitoitu lubada, sellepärast et äh, nende vanemad on vaesed, aga nüüd nad vähemalt kaks korda nädalas saavad tasuta koolitoitu ja see on neile suureks abiks. proua Kadenbach, kaks minutit, palun. austatud äh, proua president, härra volinik ka mina tahaksin tänada kolleeg Tarabellat ja teisi, kes osalesid läbirääkimistel, sest tulemus on hea. loomulikult me võime kritiseerida, öelda, et kakssada viiskümmend miljonit eurot ei ole piisav, aga me oleme siiski teinud sammu edasi. meil on äh, inimlik eelarve, lastetoetuseks äh, suunatud summad me ei toeta siin mitte ainult põllumajandustootjaid, vaid äh, eelkõige suuname lapsed tervisliku toitumise rajale. me teeme nendele selgeks, äh, millised on tegelikult töödeldud äh, toodete algmaterjalid. ma ei ole kõikide kompromissidega loomulikult nõus kakao tingimata ei peaks ähm, selles programmis äh, sisalduma. osad kolleegid mainisid ka, et äh, liialt äh, pööratakse tähelepanu siin piimale ja loomulikult tulevikus me peaksime rohkem olema lisaainete, magusainete vastu. ja kolleeg Agnew'le ma tahaksin öelda, et ta ei ole lugenud Lissaboni lepingut, sellepärast et seal artiklis sada kuuskümmend kaheksa on kirjas, et Euroopa Liidul võib olla pädevusi tervishoiu valdkonnas ja kõikides poliitikates peab Euroopa Liit arvestama tervishoiuga seotud ähm, aspektidega. nii et meil on siin tegemist ähm, valdkonnaga, mis katab põllumajanduse, hariduse ja tervishoiu. suur tänu, äh, proua Kadenbach äh, kolleeg Maleditš tahab teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus ja kolmkümmend sekundit, palun, teil on aega. president, ma sooviksin tänada kolleegi, ma kuulasin tähelepanelikult seda, mida te ütlesite. ma olen teiega täiesti nõus, see süsteem võimaldab äh, tagada lastel äh, juurdepääsu tervislikule toitumisele, aga minu küsimus on järgmine. kas te olete arvamusel, et see abi võiks jõuda ka väiketalunikeni, tagamaks, et nende tooted jõuavad kooli, sest et need tooted on kõige tervislikumad. ma olen arvamusel, et programm just seda ette näebki, et kohalikul tasandil toodetud tervislikud ja värsked tooted on need, mida soovitakse osta. see ongi kõige olulisem osa sellest tervisliku toitumise haridusprogrammist nüüd üheks minutiks härra Toormann, palun. austatud ähm, kolleeg, tegemist on hea algatusega. liiga vähesed noored on äh, kursis tervisliku toitumisega, liiga paljud valivad ebatervislikke tooteid ja see on väga hea nüüd, et Euroopa Liit toetab äh, tervislikku toitumist, piima, puuvilju, köögivilju samas on äh, toiduainete tootjatel üle kogu Euroopa Liidu suured majanduslikud probleemid ja antud äh, programm annab neile võimaluse ka oma tooteid paremini turustada. loomulikult äh, peavad siin kehtima liikmesriikide eripärad, nendega tuleb arvestada ja samuti tuleb äh, tähelepanu pöörata loomade tervishoiule ja heaolule ja tuleb vältida loomade transportimist pikkade vahemaade taha. Äh, suur tänu. järgmisena saab sõna Peeter Mah, üheks minutiks, palun. kolleegid ettepanek äh, toetada koolipiima jagamist on selline, mis minule ei meeldi. Euroopa Liit äh, tegutseb siin nagu laste päästja ja te siin kõik äh, kiidate teineteist vastastikku selle superprogrammi puhul, aga Euroopa Liit ei ole mingi emake, kes peaks dikteerima, mida lapsed söövad. piima kasulikkus tervisele on küsitav ja kui nüüd äh, anda lastele maitsestatud piima, siis või äh, see õige piim ei pruugigi nendeni jõuda, me peaksime tegelikult selle raha andma lapsevanematele, et nemad otsustaksid, mida lapsed äh, söövad. me ei peaks siin Euroopa Liidu tasandilt neid asju suunama oluline on, et äh, tegutsetaks liikmesriigi tasandil, aga kui nüüd öelda, et tegemist on äh, vabatahtliku programmiga, äh, siis need liikmesriigid, kes ei osale, kaudselt subsideerivad neid, kes osalevad. kas te võtate vastu kolleeg Boltšaki sinise kaardi küsimuse? palun. suur tänu et te võtate vastu minu sinise kaardi küsimuse. kolleeg, kas te panite tähele, et Euroopa Liit ei keela siin mitte midagi ära, Euroopa Liit lihtsalt toetab teatud tooteid. jah, me peaksime aru saama sellest, et kui programmi raames jagatakse kakssada viiskümmend miljonit eurot teatud toodete toetamiseks ja sealhulgas on ka piim, siis see surub lastele piima tarbimist peale niimoodi, et kannatavad teised toiduained. me loomulikult ei ole selle poolt, et me toetaksime kakaojoomist, aga me toetame siin piima, mida võib-olla keegi ei joo. kas te olete valmis võtma vastu veel ühe sinise kaardi küsimuse teiselt kolleegilt, kas te olete nõus, jah? ja palun ma kuulasin oma kolleegi väga täpselt ja minu arvates on väga kahju, et ta selle suurepärase projekti koolide ja meie talunike jaoks niimoodi jalge alla tallas. Te olete üks väheseid siin kojas, kes sellisel arvamusel on. minu lapsed käivad koolis ja meie elame linnas, kus kõikide, kõik koolid osalevad nendes programmides ja ma võin teile kinnitada, et kui tõesti üks õun päevas süüa, siis pole arsti juurde vaja minna nii et tõesti, ärge kritiseerige siin, vaid pigem tehke reklaami sellele programmile ja peale selle tahtsin teie käest ka äh, paluda, et peale selle tuleb ka põllumajandussektorit oma valijate hulgas äh, reklaamida. kolleeg, ma ei saa aru kui te arvate, et õunad ja piim on teie lastele nii head, siis ostke neid ise, miks teil on vaja leiutada mingi programm viiesajale miljonile inimesele, kas teil on vaja selleks Euroopa Liitu või? ma näen, et soovitakse esitada palju sinise kaardi küsimusi ja mulle tundub, et me peaksime piirduma iga kõneleja kohta ühe sinise kaardi küsimusega, nii et meil oleks võimalik aruteluga nobedamalt edasi liikuda. härra Mato, palun üks minut. tänan, härra president, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad, tegemist on väga olulise teemaga. me räägime siin tervislikest toitumisharjumustest ja sellised teemad ja programmid on alati teretulnud ja mida paremini rahastatud, äh, seda äh, parem, eriti oluline on arvestada siin äh, äärepoolseimate piirkondadega me peame nendele eraldama lisaraha ja esimest korda on nüüd meil olukord, kus ähm, võetakse eraldi arvesse äärepoolsemaid piirkondi ja nende tooteid äh, arvestades äh, seda, millistes äh, oludes äh, nad, need tooted toodavad, kuidas toimub tarnimine ja nii edasi, nendele piirkondadele tuleb paikuda rohkem paindlikkust. ja mis puudutab nüüd banaane, siis äh, mind üllatab, et äh, öeldakse, et banaanid äh, tuleks võtta siit äh, nimekirjast maha, kuna neid ei toodeta Euroopas, no kuulge, Kanaari saartel toodetakse kõige paremaid banaane üldse kogu maailmas ja samuti Madeira ja Martinique on Euroopa Liidu territooriumid nii palju siis nendele kolleegidele, kes ei teadnud, et Euroopa Liidus toodetakse banaane ja siinkohal õnnesoovid ka härra Tarabellale, kes õnne, kellel õnnestus sisse suruda see punkt, et teatud piirkondadel on erivajadused. suur tänu! me tõesti kibeleme, et me saaksime neid banaane juba proovida. järgmisena proua Aguilera Garcia, palun suur tänu. ma tahan siinkohal äh, liituda kolleegidega, kes õnnitlesid raportööri hea töö eest. härra Tarabella koos variraportööridega oli teda oma töös tõesti väga edukas. me oleme oma tööga näidanud, äh, kuivõrd oluline on see teema, on tähtis, et meil on nüüd nõukoguga kokkulepe selles Euroopa programmis. on äh, tähtis äh, pöörata tähelepanu laste ja noorte tervisele ja seetõttu Euroopa Parlament äh, toetabki seda programmi, mille üheks osaks on ka Euroopa tootjate toetamine. praegu on äh, lastel äh, toidulaualt puudu just nimelt äh, värsked köögiviljad ja puuviljad. ja mis puudutab piima jaotamise programmi siis äh, osalejaid ei ole olnud äh, selles programmis nii palju kui puuviljade ja köögiviljade puhul ja on äh, tähtis, et me oleme nüüd võtnud programmi sisse ka sellised tooted nagu näiteks oliivid ja oliivõli. kindlasti see programm leiab ka tulevikus enamuse toetuse. suur tänu kolleeg Kailira Garciale ja nüüd saab sõna härra Sani, palun palun. suur tänu, president. ka mina sooviksin äh, tänada härra Tarabellat, kes äh, tegi ära tõesti ülisuure töö ja tahan tänada ka teisi kolleege, kes andsid oma panuse äh, selleks, et meil saaks olema selline suurepärane programm. on tähtis, et Euroopa parlament pöörab tähelepanu laste tervishoiu teemale. meil on kuuskümmend miljonit last ja noort ning paljud nendest peavad kahjuks äh, tõesti sõltuma sellest äh, programmist. on tähtis, et meil on äh, sel teemal ühtne seisukoht ja kui Euroopa Liit ei toetaks seda programmi, siis äh, paljud liikmesriigid kaotaksid selle üldse ära ja ei läheks sellega edasi, see oleks täiesti häbiväärne. me peame jätkama selle programmi toetamist. on palju liikmesriike, mis äh, maksustavad äh, toiduaineid, ka neid, mis jõuavad koolilasteni, näiteks Ungari valitsus ka maksustab ähm, toiduaineid äh, käibemaksuga, mis on kakskümmend seitse, käibemaks tuleks toiduainetelt üldse ära kaotada. Äh, suur tänu, härra Sani. ja nüüd oleme me jõudnud äh, vaba mikrofoni protseduuri juurde. kõigepealt härra Miroslav Mikolašik, palun suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad, ma olen arvamusel, et see programm on väga oluline Euroopa Liidu laste jaoks üks koma viis miljardit eurot äh, kuueks aastaks on eelarve ja see puudutab äh, kolmekümmend miljonit last. kaks korda nädalas saavad nad äh, puuvilju, köögivilju ja piima. see on tähtis äh, meie noortele, mitte ainult USA-s, vaid ka Euroopa Liidus kannatavad lapsed ülekaalulisuse all, mis võib hilisemas elus tuua kaasa mitmesuguseid probleeme, näiteks südame-veresoonkonna haigusi. antud programmiga on võimalik selliseid arenguid osaliselt takistada. mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on jõudnud siinkohal kokkuleppele ja me võime vaadata tulevikku optimistlikumalt. me tugevdame tervislikke toitumisharjumusi selle programmi kaudu, lapsed õpivad äh, suhkrut vältima ja tervislikumalt toituma, suur tänu! suur tänu! nüüd kolleeg äh, Michelle Tšufrida, palun. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt tänada härra Tarabellat, sellepärast et ta nii äh, sitkelt pidas läbirääkimisi, oli sealjuures tõesti äh, kirglikult äh, asja juures. meil on nüüd äh, kakssada viiskümmend äh, miljonit eurot suunatud äh, laste ja noorte tervishoidu, rääkides siin koolipiimast, puuviljast ja köögiviljast, me räägime ju laste tasakaalustatud toitumisest ja nende tervisest. tegemist on ka pedagoogilises äh, mõistes äh, väga olulise programmiga meie üleilmastunud maailmas, kus on väga palju toiduaineid müügil ja pakkumises on tähtis, et äh, siin määruses pööratakse tähelepanu sellistele aspektidele, et need tooted, mida koolides jagatakse, peaksid olema kohaliku, äh, piirkondliku päritolu. me toetame sellega neid tootjaid, äh, kes hetkel majanduslikult kannatavad ja sellega me toetame ka piirkondade traditsioone ja järgmisena kolleeg von der Lernen, palun. arvoisa puhemies. Pirko Ruohonen. president, äh, austatud äh, kolleegid, me peaksime võtma eeskuju Põhjamaadest seal saavad lapsed iga päev äh, mitmekülgset ja tervislikku koolitoitu, äh, äh, kulud kaetakse maksudest, nii et ka vaeste perede lapsed saavad koolitoitu ja keegi selle eest maksma ei pea. kõige parem selles süsteemis on see, et see on investeering kui laps omandab tervisliku toitumise alused äh, koolis, siis ta toitub äh, tervislikult ka täiskasvanuna, on vähem ülekaalu, vähem äh, haigusi ja vähem koormust äh, rahvamajandusele. nüüd me oleme siinkohal astunud ka sammu õiges suunas. Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid tugevamalt toetama tervislikku koolitoitu, suur tänu. Thank you um,. Mm, deputy Ivan Jakovtšitš, Tekoflopis kolleeg Jakovtšitš, palun. aitäh, härra president selles raportis on väga palju positiivseid külgi ja ma leian, et kolmepoolsed läbirääkimised olid väga edukad. ma tahaksin eriliselt välja tuua selle raporti tähtsuse meie noorte koolitamisel tervislike harjumuste valdkonnas ma arvan, et tõesti kõige rohkem rõhku tuleks pöörata just sellele, mis on meie noorte jaoks tähtis. mul on väga hea meel, et siin on ka Horvaatia traditsioonidega arvestatud ja et Horvaatia lapsed saavad nüüd seda, mida neil on vaja. kuid on üks asi, mis on kõige tähtsam, vähemalt minu arvates. nimelt see, et kohalikke piirkondlikke tooteid hakatakse koolides jagama. see on midagi, mis on tõesti eriline ka noorte inimeste jaoks, nad peaksid aru saama ja õppima, kus nad elavad just nende toodete kaudu, mida koha peal kasvatatakse. Miguel Vigas saab järgmisena sõna. A ideia subjacente a este programa é positivo aitäh, ma leian, et see programm on väga hea, aga kuidas seda rakendama hakatakse, see võib äh, väga erinev olla. me ei saa me peaksime siin, me ei saa aru, miks see programm on tegelikult kaheks programmiks jagatud, võib-olla on sellel mingid tehnilised põhjused. meie leiame, et see programm saab edukas olla ainult siis, kui tõesti öö, kasutatakse kohalikke tooteid, sest ainult niimoodi on meil võimalik ka kohalikku ühtekuuluvust toetada ja eriti tähtis on see maaelu arengu jaoks. see strateegia kukub läbi, kui me lubame, et agressiivsed kiirtoiduketid saavad automaatselt lapsi toidu, toitlustada koolides. ma leian, et äh, avaliku sektori koolid mängivad siin väga tähtsat rolli ja me peame noori kaitsma. aitäh! järgmisena Diane Tots, palun üks minut. Uh, aitäh, härra president! mina toetan seda, et köögivilju, puuvilju, banaanis, banaane ja piima hakatakse jagama koolides ja suur tänu raportöörile selle tähtsa töö eest. me peaksime kasutama kõiki võimalusi selleks, et noortele inimesi lastele tervislikke valikuid pakkuda, õppida neile, et tervislik toit on tähtis ja niimoodi saame me võidelda ka lihavustõve vastu, aga täpselt samamoodi nagu raportöör ütles, need programmid on tõesti väga tähtsad ka piimandussektori jaoks, sellepärast et piimasektoril on olnud väga rasked ajad ja hinnad on olnud madalad. me mitte ainult ei suurenda tarbimist, vaid suurendame ka teadlikkust piimatoodete tervislikkuse kohta täpselt samamoodi nagu köögi ja puuviljade tervislikkuse kohta, aitäh! aitäh, proua! järgmisena Mihhaila Šoidrova, palun. aitäh, härra president. ma toetan kõiki kolleege, kes toetavad seda programmi. mul on väga hea meel, et äh, siin kõikidest fraktsioonidest oleme saanud nii suurt toetust äh, programmidele, mis on nüüd kokku liidetud ja selle kokkuliitmise eeliseks on see, et meil oli võimalik äh, vahendeid äh, üle kanda ja peale selle on eeliseks ka see, et me saame suurendada koolides pakutavate toodete hulka kuid äh, kõige tähtsamaks eesmärgiks on muidugi koolitada kuue kuni kümneaastaseid lapsi selleks, et nad sööksid tervislikku toitu. praegune elustiil, äh, meie perekondade elustiil tihti ei äh, võimalda perekondadel oma lapsi tervislikult toita, nii et me peaksime tõesti motiveerima lapsi, et nad ise teeksid midagi ära oma tervise jaoks ja see on muidugi meie esimeseks eesmärgiks ja, ja samamoodi on hea ka see, et toetame kohalikke tooteid. aitäh uh,! järgmisena Nicola Caputo, palun. aitäh! palju õnne härra Tarabellale selle väga tähtsa raporti puhul, mille ta on koostanud. on väga tähtis, et äh, värsked piimatooted jõuaksid lasteni, selleks et lapsed toituksid tervislikult ja et me saaksime juba laste hulgas äh, hakata võitlema lihavustõve vastu on väga tähtis äh, hoolitseda selle eest, äh, rasva, suhkru, soola sisaldus lastele pakutavas toidus ei oleks kõrge. see, mis siin raportis kirjas on, on kõik väga hea. on väga hea, et lapsed õpiksid ka, kuidas põllumajanduslik tootmine käib, et nad teaksid, kust need tooted tulevad, milline on nende maitse ja et lapsed äh, õpiksid just tundma neid tooteid, mida nende piirkonnas toodetakse puu- ja köögiviljad Ähm, ja piim nende tarbimist on võimalik nende programmide kaudu suurendada. muidugi on tähtis ka, et me nende programmide puhul mõõdaksime ka nende tõhusust, jälgiksime täpselt, äh, kuidas vahendeid kasutatakse ja vaataksime, kas ka keskpikalises perspektiivis tarbimisharjumused muutuvad. aitäh ja järgmisena kolleeg Marias, palun. all toit alatoitumus Kreekas on väga levinud ja meil on vaja teha ennetustööd. numbrid on tõesti hirmuäratavad. kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal kooliaastal viiskümmend kolm protsenti õpilaste perekondadest ütles, et neil oli probleeme perekonna toitmisega ja kakskümmend üks protsenti kannatas nälja all ning me näeme, et Euroopa Liidu toetus köögi- ja puuviljade näol ja piimatoodete näol, näol Kreekas ei ole tõsiseltvõetav sellest ei piisa selleks, et võidelda laste alatoitumise vastu. Kreekas on tõesti suure probleemiga tegemist, meil on puhkenud humanitaarne kriis viimastel aastatel. me peame võitlema laste alatoitumise vastu. laste tervist ei või mängu panna ja just sellepärast on tähtis, et troika jätkaks oma tööd siiamaani, täpselt samamoodi tuleb lõpetada Merkeli poliitika ja me peame selle kriitilise olukorraga tegelema, eriti kui me arvestame ka pagulaskriisi. härra Fruntulis, palun järgmisena. aitäh tegemist on väga positiivse sammuga, need jõupingutused on tõesti väga positiivsed, mida tehakse selleks, et äh, rohkem värsket piima, köögi- ja puuvilju tarbitakse, aga ma kardan, et äh, nendest meetmetest ei piisa. Äh, me peame need meetmed ka haridusprogrammiga ühendama me ei räägi siin ju mitte ainult lastest, vaid ka nende vanematest, üleüldiselt täiskasvanud inimestest. ning äh, Euroopa Liidu kärpepoliitika on endaga kaasa toonud selle, et äh, see koolides jagatav toit on ainus toit, mida lapsed üleüldiselt saavad. väga paljud meil Kreekas on töötud ja neil ei ole võimalik oma lastele toitu osta, sest neil ei ole mitte mingit sissetulekut. Kreeka puhul me ei saa enam rääkida heaoluriigist, vahendeid on vähe ja neid vahendeid jagatakse praegu eelkõige pagulastele aitäh, järgmisena kolleeg Bogovitš, palun. aitäh ja palju õnne kolleeg Tarabellale ning variraportööridele ja volinikule. tegemist oli meil tõesti väga suurte eesmärkidega protsessiga ja meil õnnestus see kooliprogramm vastu võtta. tegemist on tähtsa meetmega, meetmega, mis nagu siin juba öeldi, eh, parandab eh, laste toitumisharjumusi, see on tähtis ühelt poolt nende tervisele, aga teiselt poolt õnnestub meil selle programmi kaudu eh, puu- ja köögivili panna koolisööklate menüüsse ja niimoodi jõuab see võib-olla hiljem ka perekondade laudadele kolmsada tuhat eurot saab äh, Sloveenia tänu sellele programmile juurde juba aastaid on meil tegelikult Sloveenias programm, mille kaudu me just kohalikke tooteid üritame koolisööklates äh, pakkuda äh, hommikusöögiks siis nimelt. ja selle programmi kaudu on meil võimalik hoolitseda selle eest, et sellised tooted nagu mesi on ka laste toidulaual. ma olen veendunud, et liikmesriigid on väga õnnelikud selle programmi üle. aitäh! Ricardo Serrao Santos, palun järgmisena. aitäh, härra president, õnnitlen õnnesoovidega raportöörile. tervislik toitumine on väga tähtis, eriti just laste tuleviku jaoks ja me peame seda ka oma poliitikate kujundamises arvestama. toidu ähm, köögiviljade, puuviljade, piima, banaanide jagamine koolides on väga tähtis meil on kaks eesmärki. väga tähtis on, et pakutaks kohalikke tooteid, see on tähtis ka kohalikele tootjatele. samamoodi peaksime me siin kasutama positiivset diskrimineerimist just kõige äärmuslikemate Eh, piirkondade jaoks, sest eh, vahel on võimalik neile rohkem toetust pakkuda kui keskmiselt Euroopa Liidus ja see on väga hea. see on väga hea ka sellepärast, et eh, praegusel hetkel on meil sektoreid, mis on suures kriisis. seda on väga hästi näha just piimasektoris ja Asooride jaoks on ka see väga tähtis, mis toimub, sest Asooridel kasvatatakse banaane ja on väga hea, et hinnatagatis sellist eh, pakkumist mõeldakse ka banaanide puhul. aitäh! järgmiseks eh, ruža tomašić palun! zdrava prehrana predškolske i školske. aitäh härra president! tervislik toitumine algkoolis ja lasteaedades on väga tähtis ka poli avaliku poliitika jaoks. mul on väga hea meel, et me oleme aru saanud, et tervislik toitumine on just laste jaoks tähtis, sest nad kasvavad nii kiiresti. kuid mul on väga kahju näha, et meil ei ole täpselt sama suurt äh, teadlikkust siis, kui me räägime äh, selle abi mõjust meie majandusele. ma tõesti toetan seda, et me jaotame, jagame toitu koolides, tervislikku toitu, eriti just äh, nendes piirkondades, kus areng ei ole väga hea, aga samal ajal võib-olla peaks maksusüsteemi lihtsustama, vähendama ettevõtete maksu selleks, et ettevõtetel ei oleks vaja selliseid stiimuleid. on täiesti selge, et lapsed on kõige tähtsamad, kuid laste olukord ei saa olla väga hea, kui nende vanemad ei käi tööl ja neil ei ole võimalik osta neile toitu ja riideid meie laste ähm, heaolu tuleb vaadata laiapõhjalisemalt, ainult hästi toimiv konkurentsivõimeline majandus saab tegelikult tagada ka meie tulevaste põlvede heaolu. aitäh ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna härra Hogan, palun. Uh, aitäh, härra president. kõigepealt uh, suur tänu kõigile, kes toetasid seda programmi seda programmi, mida oli vaja muuta, sest äh, Euroopa Komisjon analüüsis olukorda ja ka äh, kontrollikoda ütles, et kuna meil on kaks programmi eraldi piima ja köögi ja puuvilja jaoks, siis oli seal probleeme. nüüd, kui me liidame need programmid, siis meil on võimalik säästa äh,, haldamist parandada ja meil on võimalik äh, rohkem raha suunata otseselt äh, haridust andvatele asutustele Ehm, see ettepanek tuleb ka väga õigel ajal, sellepärast et meil on praegusel hetkel probleeme nii piimasektoris kui ka köögiviljasektoris äh, ja nende programmide kaudu on meil võimalik ka nõudlust tõsta. tegemist on vabatahtliku süsteemiga äh, härra Agnew'le vastan ja ütlen, et tõesti tegemist on vabatahtliku süsteemiga, liikmesriigid ei ole sunnitud äh, ühinema sellega, Ühendkuningriik äh, osaleb ainult piimaprogrammis siin üks kõnelejatest ütles, et me peaksime eh, kohalikele tootjatele ja töötlemata toidule keskenduma selleks, et laste tervist parandada, see on täpselt selle programmi eesmärk ja seda täpselt tehaksegi. härra Frunzulika ja härra Mato mainisid köögi ja puuvilju ja ütlesid, et on väga tähtis, et pakutakse väga palju erinevaid puu- ja köögivilju, ma olen sellega täiesti nõus ja väga hea on, et banaanid on ka kaasatud sellesse programmi see on tähtis just äh, Kanaari saarte jaoks, aga tegelikult ka kõige äh, kaugematele äh, piirkondadele, sest on tõesti väga tähtis, et me suurendaksime just Euroopa Liidu sees toodetud toodete tarbimist. tõesti, proua Grapini, kaheksa kuni kümne, kuue kuni kümneaastased lapsed on tõesti kõige tähtsam sihtgrupp, nii et tõesti me üritame just nendele lastele selle programmi suunata, aga samal ajal me tõesti loodame, et tõesti võimalikult paljud lapsed saavad kasu ja me soovime tõesti väga varasest east juba on meil võimalik lastele vahendada tervislikke eluviise ja toitumist ja samamoodi on neil võimalik ka parandada nende tervist ja võidelda lihavustele vastu. härra Jaar, olen nõus sellega, mis te ütlesite äh, programmi äh, Äh, kohandamise kohta ja kinnitan teile juba praegu, et kahe tuhande kahekümnendal aastal vaadatakse see programm üle, härra Agnew, ma tean, te kasutasite sõna küüniline, aga talunikud Ühendkuningriigis ei pea äh, muretsema sellepärast, et nad saavad kolm koma kaks äh, nael, miljonit naela Euroopa maksumaksjatelt igal aastal ja ma loodan, et kui nad jäävad Euroopa Liidu liikmeks, siis neil on võimalik seda vahendit, neid vahendeid ka edasi anda, ma ei tea, kui palju Ühendriigi riigikassast oleks võimalik leida siis suur tänu ka raportöörile ka paindlikkuse eest, ma arvan, et selle paindlikkusega on meil võimalik seda programmi edukamaks muuta ja kinnitan, et tõesti, mis et oliiviõli on ka kaasatud sellesse äh, programmi ja mis puudutab Prantsuse delegatsiooni, siis tõesti ka mesi on kaasatud äh, sellesse süsteemi, nii et paindlikud me olime, arvestasime kõikide arvamustega. Äh, meil on tasakaalus äh, tulemus ja kolmepoolsetel läbirääkimistel toodi välja väga palju ettepanekuid ja tehti seda väga paindlikult, nii et me oleme edukad ja härra president, veel kord palju õnne härra Tarabellale ja suur tänu kõigile raportööridele, variraportööridele ja ma soovin sellele programmile järgnevatel aastatel edu ja see on täpselt samasugune nagu ka kõik teised programmid, et see vaadatakse üle kahe tuhande kahekümnendal aastal. aitäh ja nüüd saab sõna raportöör Mark Tarabella, palun jah, aitäh, härra juhataja, tahaksin meelde tuletada, et parlamendi tasandil me oleme tõesti väga tähelepanelikult jälginud, et õiguslik alus oleks selline, mis võimaldab selgelt kaasotsustust kasutada. ma tänan varireportööre, kes toetasid mind ja seetõttu ongi meie poolt soovitud õiguslik alus meil käes ja tahaksin vastata viiele äh, kolleegile. kõigepealt kuus kuni kümme aastat, tuletage meelde, et see oli kriteerium, mis võimaldab äh, objektiivselt äh, paika panna neid vahendeid igale riigile oli liikmesriike, kes äh, soovisid äh, alates laste sõimest vahendeid kasutada, mm, aga see võimaldas lihtsalt kasutada mingeid objektiivseid kriteeriume ning šokolaadipiim. mõned väike mm, suhkrutükk sellises karmis maailmas ei ole ju halb, aga kasutada tuleb tõesti korralikku šokolaadi, mitte mingisuguseid ersootstooteid. ja kui šokolaadipiima kaudu saab laps rohkem kaltsiumi kui muidu, siis äh, see on ju parem. mõned kritiseerisid siin äh, komisjoni, ütlesid, et parlament on äh, siin selleks, et äh, kodanikke kuulata, aga ma pean ütlema, et selle teema puhul tegi komisjon tõesti väga head tööd, nagu ka mahetoodete määruse puhul. Äh, komisjon tegi head tööd, nõukogu ähm, eh, mitte nii väga. ja mis puudutab sanitaarteenistusi ja Euroopa Liidu pädevusi, siis Euroopa Liidul on õigus olla mures, kui lapsed on järjest rasvunumad ja kui Äh, mõningates liikmesriikides ei äh, tarbita piisavalt piima ja puu- ja köögivilju. liikmesriikidel on nüüd äh, kakssada viiskümmend miljonit eurot aastas, neil on võimalus kasutada kaasrahastamist ja viies märkus, ma sellest juba rääkisin, kaasrahastus on võimalik, liikmesriigid saavad seda kasutada ning lõpetuseks sooviksin tänada kolme isikut, variraportööre Äh, äh, lisaks variraportööridele minu assistenti, äh, minu fraktsiooni kaastöötajat ja parlamendi põllumajanduskomisjoni töötajad, kes väga palju aitas meid läbirääkimistel. aitäh, härra Tarabella